herr präsident! bitte nehmen sie platz. ich erkläre die am. kuulutan 3. aprillil katkestatud täiskogu osaistungjärgu uuesti avatuks. daamid ja härrad suure murega vaatame me kõik äh, iga tunniga järjest hullemaks minevaid arenguid Ukrainas ja need kohe kindlasti ei ole ohutud. tahan veel kord öelda, et Euroopa Parlament suure häälteenamusega on öelnud, et Ukraina on suveräänne ja me toetame tema territoriaalset puutumatust. me oleme mitmetes resolutsioonides öelnud, ja selle nädala arutelus tuleb see ka uuesti kõne alla, et meie ei tunnusta Krimmi poolsaare illegaalset